arutelu lõppu. me tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on kiireloomuline küsimus ajakirjandusvabaduse kohta Keenias ja sõna saab härra Matsakis. suur tänu, härra president, volinik, ajakirjandusvabadus võrdub väljendusvabaduse ja sõnavabadusega, see muidugi ei kehti ka meie ühiskondades ideaalselt, kus meediaparunid, aga ka valitsused ja poliitilised erakonnad äh, otseselt sekkuvad, see ei ole sugugi mitte kuulmata, vaid mõnes lääneriikides isegi täiesti tavaline, välja jätmata siit Ameerika Ühendriike ja muid ja, ja mõnda Euroopa Liidu liikmesriiki, kuid vähemalt mis puudutab seadusandlust, siis meedia meie ühiskondades saab teoreetiliselt seaduse kaitse, mida neil on vaja selleks, et toimida nii sõltumatult kui võimalik ja siin me olemegi Keenia valitsusest hoopis teistsugused, sellepärast et Keenia toob sisse seadusandlikud meetmed, mida mida saab kasutada potentsiaalselt äh, äh, riigi poolt äh, meedia survestamiseks ja rõhu, rõhumiseks. me kutsume Keenia valitsust üles see seisukoht ümber vaadata ja anda oma massimeediale see seadusandlik vabadus, mida neil on vaja selleks, et üritada vähemalt nii demokraatlikult toimida kui võimalik. Keenia valitsus peab mõistma ja, ja tunnistama seda, et äh, meediavabadus on väga oluline nende äh, riigi rollil äh, teel paremate elustandarditeni. me loodame ja usaldame, et see resolutsioon, selles resolutsioonis ei nähta mitte sekkumist, vaid kui sõbralikku soovitust Keenia valitsusele ja et seda loodetavasti võetakse ka tõsiselt kaalumisele ja et äh, tulemas on äh, paremaid ja mõistlikemaid lahendusi sellele, mida nad on teinud praegu. suur tänu ja nüüd proua Keringer de Odenberg, teil on kaks minutit äh, autorina. suur tänu, härra president. Keenia on langenud tõsisesse poliitilisse kriisi. president Kibaki on sõnavabaduse vastu astunud ning pressivabaduse vastu astunud. Kibaki Äh, on rikkunud ka inimõiguste ja Aafrika inimõiguste hartat ja alles hiljuti, teisel jaanuaril sellel aastal toetas ta niinimetatud sideseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega muudeti üheksakümne kaheksanda aasta sideseadust ja antakse riigile uued võimalused, näiteks võib äh, ülekandejaamad äh, riik sulgeda ning tsensuuri tsenseerida meediasisu. rahvusvaheline üldsus peabki seda meedia tsensuuriks veelgi enam, vaatamata lubadustele, mille president on teinud, ei pidanud ta selle otsusega ka teiste otsuste puhul nõu äh, praeguse peaministriga, mis tähendab see, see, mis tähendab seda, et kriis äh, aina süveneb. seega Euroopa Liit ei saa lihtsalt äh, kõrvalt vaadata neid arenguid me peame tunnistama presidendi kinnitusi, et see muudatus vaadatakse üle ja et konsultatsiooniprotsess käivitatakse kõigi poliitiliste jõududega selleks, et ka ühiskond nende muutustega oleks nõus. Euroopa Liit peab äh, toetama kõiki neid algatusi, neid seirama, toetama pluralismi ning äh, kodanikuühiskonna väärtusi. samal ajal äh, Keenia ametkonnad peaksid üritama olukorda riigis normaliseerida. näiteks nad peaksid äh, looma erikomisjoni, mis hõlmaks äh, kohalikke ja rahvusvahelisi eksperte, mis tooksid kohtu ette need, kes äh, vägivalla ja eelmise aasta kriisi eest vastutavad. see aitaks sisemist olukorda riigis kindlasti stabiliseerida ja saaks vältida humanitaarkatastroofi, mis selle riigi kohal praegu kõlgub. suur tänu, härra Berg. suur tänu, härra president. Äh, Kibaki samm rikub sõnavabadust ja meediavabadust, nii nagu see on kirjas rahvusvahelises inimõiguste deklaratsioonis ja mis on kajastatud ka teistes äh, rahvusvahelistes konventsioonides, näiteks nagu Aafrika Liidu inimeste inimõiguste hartas. see annab nüüd sideministrile märkimäärsed volitused korraldada reide riiklikule julgeolekule ning telejaamadest ma monteerida maha nende saateseadmed. see annab nendele võimaluse ka äh, tsenseerida seda, mida edastatakse ma toetan aga Kibaki hiljutist sammu see eh, sideseadus üle vaadata ning on nüüd valmis toetama muudatusettepanekuid, mille on esitanud meediatöötajad. sõnavabadus on eh, vastavalt neljakümne üheksandale artiklile rahvusvahelist inimõiguste hartast peamine inimõigus, ma kutsun eh, Keenia valitsust üles pidama konsultatsiooniprotsessi huvitatud pooltega sellega, kuidas tulla välja praegusest olukorrast ja kuidas kõige paremini seadustada seda valdkonda ilma meediavabadust rikkumata ja lõpetuseks ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline on see eh, karistamatuse kultuuri murdmine Keenias, et tuleks need, kes aastataguse vägivalla eest vastutavad, saaks kohtu ette antud. ma eh, teeksin ettepaneku, et loodaks komisjon kohalikest ja rahvusvahelisest õigusekspertidest, kes eh, järgiksid seda, kes vastutavad vägivalla eest, mis kahe tuhande seitsmenda aasta moonutatud valimiste järgi tekkis. härra Meier, üks minut Kenia heeft een gewelddadige. härra president. Keenial on vägivaldne minevik pärast teist maailmasõda, kui Euroopas hakati lõpuks äh, tunnistama seda, et Aafrika riikidel on õigus suveräänsusele, iseseisvusele olid Zimbabwe ja Keenia need riigid, mille puhul siiski ei soovitud neile sõltumatust anda, kuna Euroopa riikide huvid olid liiga suured. vastupidiselt teistele Lääne-Aafrika riikidele ei olnud võimalik sõltumatust saavutada rahumeelsel teel, vaid sõjalisel. see tõi endaga kaasa vägivalla õhustikku ja hirmutamislained. ning äh, teatud rahvusgruppe surutakse maha. väga paljud äh, on öelnud, et kõik ju ei tohiks presidendiks saada isegi siis, kui väga paljud äh, hääletaksid tema poolt. tundub, et praegused püüdlused on aidanud siiski olukorda stabiliseerida Zimbabwe puhul äh, kompromissi, mis vastu võeti, kritiseeriti, Keenia puhul aga seda kiidetakse tegemist on riigiga, mis soovib suurendada vabadusi ja meelitada ligi ettevõtteid ja turiste. see oli nii veel mõned aastad tagasi, kuid viimasel ajal on arengud olnud muretavaldavad ja olukord ei ole enam nii hea kui mõned aastad tagasi. president andis rendile väga palju põllumaad selleks, et ehitada naftaterminalidega sadam ja seda ilma, et oleks valitsusega konsulteeritud. kompromissid satuvad ohtu siis, kui president saab omal käel tegutseda ja ei pea nõu peaministriga ja samal ajal, kui ka käed on seotud Keenia peaministril. suur tänu, nüüd härra Tänuk. Keenia Äh, oli kuni möödunud aastani üks Aafrika stabiilsemaid riike. Äh, ajakirjandus seal oli suhteliselt vaba. president Kibaki peab aru saama, et poliitiline stabiilsus ning vaba ajakirjandus tugevdavad teineteist. sõnavabaduse piiramine, äh, nagu nüüd on välja pakutud, õõnestab presidenti, kes lubas uut avatuse ja läbipaistvuse ajastut. paljud Keenia kõrged poliitikud aga ei ole veel äh, omandanud piisavalt paksu nahka, et taluda vaba ajakirjanduse rünnakuid. ma loodan, et president Kibaki järgib meie nõuandeid ja mõtleb ümber. see tagaks, et Keenia lubadused vaba äh, ühiskonna suunas koalitsioonivalitsuse juhtimisel realiseeruvad ja see annaks Keeniale ka moraalse autoriteedi ebastabiilses regioonis. Äh, ma kiidan heaks presidendi äh, lubaduse kaaluda veel neid muudatusettepanekuid. arvestades seda, et peaminister Odinga on selle õigusakti vastu, äh, siis oleks valitsuse stabiilsuse seisukohalt samuti väga oluline, et see poliitiline konflikt ei muutuks veelgi teravamaks. nüüd proua Stiiler, palun aitäh, president, mul on väga hea meel võimaluse üle selle ühisresolutsiooni teemal sõna võtta. resolutsioon käsitleb pressivabadust Keenias nagu paljud teised olin ka mina äh, pettunud, et pärast presidendivalimisi Keenias äh, viisid tänavademonstratsioonid kokkupõrgeteni, mille tulemusena hukkus äh, üle tuhande inimese ning ligemale kolm tuhat viissada inimest jäid kodutuks. Need, kes valimiste järgse vägivalla eest vastutavad, tuleb kohtu ette tuua ning vaja on leppimise ja sallimise perioodi selles kontekstis on äh, tõesti halvaks uudiseks see, et teisel jaanuaril äh, kirjutas president Kibiki alla Keenia äh, kommunikatsiooniseaduste muutmisseadustele muud,, millega muudetakse tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksanda aasta seadust. see seadus on vastuolus ajakirjandusvabadusega ning rahvusvaheliste konventsioonidega, millele Keenia Vabariik on alla kirjutanud kaks artiklit seavad tegelikult sisse valitsusepoolse tsensuuri meedia üle, informatsiooniminister saab üsna ulatuslikud volitused näiteks konfiskeerida jaama, raadiojaamadest, telejaamadest varustust, samuti on, annab artikkel nelikümmend kuus loa äh, reguleerida saadete sisu, mida edastatakse Äh, sellele seadusele on olnud vastu ajakirjanikud, peaminister Odinga, ODM, äh, see kõik viitab sellele, et Keenias ei, Keenia suures koalitsioonis ei ole toimunud piisavalt konsultatsioone, ma kahetsen, et selline seadus vastu võeti, äh, ma arvan, et tuleks arvestada nende reservatsioonidega, mida on väljendatud, aitäh, president! aitäh, proua Tomassevska, teil on üks minut UN nimel president. solidaarsuse endise liikmena tean ma, et sõnavabadus on demokraatia jaoks nagu värske õhk Keenia vab vabariik on ratifitseerinud inimõiguste ülddeklaratsiooni ning teised rahvusvahelised konventsioonid, sealhulgas ka Aafrika inimõiguste harta. Nad, kõigis nendes dokumentides räägitakse sõnavabadusest ning nüüd me oleme aru saanud, et Lääne Aafrika Ajakirjanike Liit samuti loodab, et Keenia president muudab oma otsuse, ka meie loodame seda. me loodame, et Keenia meediaseadust ei muudeta niimoodi, et see hakkaks rikkuma sõnavabadust. ma kutsun Keenia võime üles muutma seda otsust, mis puudutab tsensuuri sisseviimist. me loodame, et Keenia siiski austab vähemuste õigusi, olgu tegemist usu- või rahvusvähemustega. me kõik mäletame veel möödunud aastat, kus tuhanded inimesed pärast valimisi eh, surma said, eh, üle kolme tuhande inimese olid sunnitud kodudest lahkuma me loodame, et inimesed, kes selle eest vastutavad, tuuakse kohtu ette, aitäh! suur tänu ja nüüd eh, saab sõna härra Zvjevka suur tänu, härra president, daamid ja härrad, isegi kui on tõsi, et mõned ähm, Keenia erameediakanalid on osalenud negatiivsete tunnete levitamisel ning õhutanud vägivallale, ei ole see piisavaks põhjuseks nende tsenseerimiseks mulle tundub, et praegu siin rikutakse demokraatia põhialuseid. uus seadus võeti vastu kahekümne viie saadiku poolt, kui tegelikult on neid parlamendis umbes kaks tuhat. ja asi on veelgi hullem, sellepärast et Keenias oli pressi- ja meediasüsteem tegelikult üks paremaid terves Aafrikas ja nüüd on kõik lahti lammutatud ja see on tegelikult kõik äh, sõnavabaduse vastu jagu nelikümmend kuus ilmselt annab suure tagasilöögi. suur tänu, äh, avatud mikrofon proua Andrikiene. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, miks me üldse pressivabaduse pärast Keenias muret tunneme ja miks Rahvapartei selle asja on siin äh, kiireloomulise küsimusena, vabandust, inimõiguste küsimusena üles võtnud parlamendis, seda sellepärast, et äh, meediavabadus on äh, vastavalt rahvusvahelisele inimõiguste deklaratsioonile ja artiklile üheksateist äh, üks põhilistest inimvabadustest keenia on sellele deklaratsioonile allkirja andnud ja sellepärast nad ei peagi jääma nad ainult selle kirjatähe vaimu vaid ka sõna juurde ainult aasta pärast presidendivalimisi äh, need meeleavaldused mis viitsid etniliste konfliktide ja rahutusteni sai, sai tuhat inimest surma, sajad tuhanded inimesed jäid ähm, koduta ja see on meile heaks mälestuseks sellest, et selliseid asju tuleb vältida ja sellepärast peab Keenia valitsus tegema parlamendiga koostööst, koostööd ja pidama kinni iseenda poolt võetud kohustustest äh, seoses inimõiguste deklaratsiooniga kogunemisvabadus ja meediavabaduse põhimõtted ja tuleb võidelda äh, kõigile inimõiguste poolt. härra Matsakis, palun kui me räägime inimõigustest ja pressivabadusest, siis ma kasutan võimalust ja ütlen, et need ÜRO ähm, ehitised, mis said äh, pommirünnaku osaliseks Gaza sektoris, et need on maatasa põletatud ning äh, suur osa humanitaarabist, mida sinna saatis ka Euroopa Liit, on nüüd hävitatud ja Reutersi ja teiste rahvusvaheliste agentuuride töötajate saates on samuti kurb ja ma märgin ära, et ma jagan härra Ban Ki-mooni arvamust, tema on praegu Iisraelis ja ta tunneb tõelist viha Iisraeli võimude suhtes, tänan. aitäh, härra Matsakis, äh, see, aga Mm, kodukorras on kirjas, et äh, kui te saate vaba mikrofoni äh, ajal sõna, siis te peate rääkima teemast ja teemaks on Keenia äh, pressivabadus, ehkki kõik me saame aru, et te rääkisite väga olulisel teemal. austatud president, daamid ja härrad. meie Keenia pressivabaduse resolutsioon on koostatud väga õigel ajahetkel. me räägime praegu inimõigustest ja see, eh, sellest, eh, mis juhtub siis, kui diktaatori režiim nad maha surub. Teile võib tunduda, et see on ainult siseriiklik küsimus, aga sugugi mitte, see on ka meile oluline. president Kibaki peab reageerima. see resolutsioon eh, toetab demokraatlikku protsessi Keenias ja seda ongi neil vaja. Kivic aitäh, härra Liskevitš. härra president kommunistliku režiimi ajal Poolas ja ka teistes riikides olid sellised seadused, mis ütlesid, et kui keegi informatsiooni levitab, siis võib seda tõlgendada avaliku korra rikkumisega ja selle eest võib karistada. see oli väga kasulik säte just ametivõimudele ja see oli nii üksikisikute kui ka pressi jaoks tõeline nuhtlus. ja nüüd äh, oleme me sama teema juures tagasi Keenia puhul. mingisugust õigustust niisugusele tsensuurile nagu Keenias olla ei saa. Äh, taolisi argumente ei saa kasutada äh, e-, eesmärgil lämmatada pressi, pressivabadus on demokraatia põhivabadus, tänan. aitäh, nüüd me kuulame komisjoni vastust, härra Spidla, palun. lugupeetud president, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin ma rõhutada, et kõnevabadus ja sealhulgas kõnevabadus ka televisioonis ja raadios on üks põhivabadusi, millele tugineb kogu Euroopa Liit see vabadus on Euroopas väga tähtis vabadus ja seda ei tohi eh, seada küsimuse alla. kommunikatsiooniakt aastast kaks tuhat kaheksa, mis jõustus teisel jaanuaril kaks tuhat üheksa, seda siis Keenias, eh, sisaldab ka selliseid elemente, mis meie arvates võiksid kahjustada meediavabadust ja sellepärast meile ei meeldigi president Kambjaki seitsmenda jaanuari otsus, milles ta on võtnud seisukohti selle seaduse suhtes. meil on küll hea meel, et ta on palunud oma ministritel ja ka riigi peaprokuröril seda seadust uuesti uurida ning esitada vajalikud parandusettepanekud, mis võiksid neid murepunkte kuidagi lahendada. kõnevabadus ja pressivabadus on mõlemad osaks heast haldustavast, seda kõige laiemas mõttes aga hea haldustava on strateegiliselt oluline ka Euroopa Liidu arengu jaoks. ma leian, et vabalt kõnelev ja aus press aitab kaasa demokraatia ja õigusriigi põhimõtte jõustamisele ning seega jätkusuutlikule arengule. dialoog on tõepoolest ainuke võimalus, kuidas meedia ja ka Keenia valitsus omavahel suudaksid oma suhteid parandada, üles ehitada usaldust ja vastastikku, vastastikust austust. Euroopa Liit jääb ootama kõikide sidusrühmadega läbi viidud kohtumiste tulemusi ning Euroopa Liit loodab, et Keenia osapooled jõuavad sellise lahenduseni, mis võimaldab sobivaid soovitusi ja sobivaid parandusettepanekuid äh, sellele kommunikatsiooniaktile ehk meediaseadusele, mis vastu võeti. me tervitame ka läbi viidud uurimusi ning Keenia valitsuse lubadusi võtta arvesse raportis toodud soovitusi ning äh, tribunali loomist, kus võetaks vastutusele need, kes on äh, pressivabadust rikkunud, tänan. aitäh, me hakkame äh, kohe hääletama. me hääletame Iraani resolutsiooni ettepanekut kuue äh, fraktsiooni ühine mm, resolutsiooni ettepanek, mis asendab kõik muud tekstid, äh, muudatusi ei ole, ma panen kogu resolutsiooni ettepaneku hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud, väga suur